Pan przewodniczący! Good morning. tere hommikust, kallid kolleegid! tere hommikust kõigile! istung jätkub. esimene päevakorrapunkt täna härra Vidas, Vidal Quadrase raport gaasivarustuse kindluse kohta. ja annaksingi siis kohe sõna meie raportöörile. härra Vidal Quadras, palun. suur tänu, härra president. viimasel paaril aastal oleme me olnud silmitsi järjestikust ähm, näidetega sellest, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid energiatarnekindluse osas on väga haavatavad, eriti mis puudutab äh, gaasiga varustatust. kahekümne viienda, kahe tuhande kuuenda, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande üheksanda aasta talvede, talvedel äh, oli äh, tegemist tõsiste hirmuunenägudega, sellepärast et gaasitarned katkesid ja see, et Euroopas on talved siiski suhteliselt ähm, kanged, tähendab seda, et me peame ka, äh, uurima kõiki valdkondi, kuidas oma gaasitarnekindlust tagada, me peame pöörama pilgud väljaspoole, muidugi diplomaatia aitab äh, nii mõndagi saavutada selles valdkonnas, me kõik tunnustame komisjoni jõupingutusi selles valdkonnas, kuid Euroopas on vaja enam äh, otsest mõju omavaid mehhanisme. ärgem unustagem, et need äh, tarnekriisid, äh, mille me oleme läbi elanud, on näidanud seda, et äh, meie praegused turureeglid ja see, et meie võrgud on ühendamata, ei ole lasknud liikmesriikidel olukorda ise lahendada. ja seega peame me astuma väga selge sammu edasi probleemi lahendamiseks. me oleme väga kaua üritanud edasiminekut saavutada selles valdkonnas just äh, sellepärast, et äh, liikmesriikide lahendused äh, on väga erinevad olnud ja ühenduse tasandil seega pilt on killustunud. ja täiesti selge on see, et tänaseks on aga liikmesriigid mõistnud, et selline kitsas liikmesriigipõhine lähenemine ei aita ja on panustamas üle-euroopalisele lahendusele. Neil on vaja konkreetset õiguslikku instrumenti, mis tagaks tarnekindluse tervele ühendusele määrus, ähm, mille komisjon on välja pakkunud, võeti meie tööstus- ja energiakomisjonis vastu ähm, ühehäälselt pärast seda, kui nõukogu oli oma otsuse langetanud. suur tänu kõikidele variraportööridele, kes on ära teinud äh, suure töö, nende seisukohad on ka selles lõpptekstis sees. suur tänu komisjoni liikmetele, kes oma arvamust äh, avaldasid ja ka need arvamused on suures osas selles lõppversioonis sees tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni nende toetuse eest ähm, mõlemale äh, seadusandlikule hoovale. suur tänu ka Hispaaniale eesistujana, kes hoidis meid pidevalt kursis sellega, kuidas töö nõukogus igal hetkel edenes. see määrus äh, tagab äh, energiatarne kõikidele Euroopa kodanikele, Euroopa kodanikud on nüüd kriisiolukordades märksa paremini kaitstud ning ette on nähtud ka teatav paindlikkus liikmesriikide jaoks selleks, et nad saaksid äh, siis äh, lisa näiteks avaliku sektori teenuseid pakkuda kriisiolukordades või kui seda on vaja. kuid liikmesriikide äh, siiras soov kaitsta oma kodanikke peab muidugi olema tasakaalus äh, Äh, sellega, et äh, solidaarsus tuleb üles näidata ka teiste liikmesriikide kodanike suhtes ja selles määruses äh, seega ongi kohustuslikuks tehtud see, et kriisiolukorras peavad gaasitarnijad vähemalt kolmekümne päeva jooksul katketeta suutma varustada kodumajapidamisi gaasiga, seega liikmesriigid peavad uuesti üles ehitama, parandama äh, Äh, või parandama oma äh, võrkusid selleks, et ähm, gaasi äh, varustuse osas enam ei oleks selliseid varustuseta saari. üks selle määruse suuri saavutusi on ka see, et kõik liikmesriigid on kohustatud nüüd tagama oma ühendustes vastassuunavood, võimaluse, see kindlasti suurendab kulutõhusust vastassuunavoo võimaldamine taskukohase hinnaga lühiajalisel perioodil selleks, et ähm, tarneid parandada, on suur samm edasi. Jamali torujuhe, äh, mis varustab Poolat, Tšehhi Vabariiki ja Saksamaad läbi Valgevenet, näitab väga hästi, kui vajalik äh, see meede on lisaks sellele ka erimeetmed, mida komisjon saab rakendada olukordades, kus nende meelest äh, tarne tarne on ohus, härra president sekkub ja ütleb, et teil on veel kaks minutit, kuid need kaks minutit on ette nähtud äh, küll arutelu lõpuks. kõneleja ütleb, te olete väga lahke, härra president, ja jätkab komisjon kavatseb tulevikus siis kasutada oma koordinatsioonivõimu liikmesriikide üle, kui ähm, tekivad kriisiolukorrad äh, gaasitarne osas ja see on tõeline lahendus tõelisele probleemile. see määrus äh, tagab äh, gaasitarne ja kõik osapooled siis peavad tegema koostööd selle nimel, et ei tekiks auke võrkude ühendamine, tarneallikate mitmekesistamine on kõik oluline tulevikukriiside vältimiseks. härra president, määrus gaasivarustuse kindluse tagamise kohta on tõeliseks suureks muutuseks ja selle sammuga lähevad liikmesriigid kaugemale siis liikmesriigi põhisest lähenemisest ja on alustanud täitma ambitsioonikat Euroopa-ülest visiooni. selleks, et äh, siia punkti jõuda, on vaja läinud kahte kriisi, selleks, et kõik mõistaksid, mis on kaalul. kuid ähm, võib-olla oli sedagi vaja, äh, härra president sekkub, teie raport on küll väga oluline, äh, härra kõneleja jätkab ja ma kohe lõpetan see määrus on tõsiseks verstapostiks, äh, rääkides äh, gaasivarustuse kindlusest Euroopa Liidus ja see on täielik, täiesti kindlasti tõend selle kohta, et Euroopa integratsiooniprotsess toimib kui me suudame seda määrust rakendada kiiresti ja jõustame selle kiiresti, saadame välja väga jõulise sõnumi oma tarnijatele. sõnumi, mis ütleb, et Euroopa Liit äh, arvestades gaasivarustust, härra president kahjuks sekkub ja ei kuule, mida ütleb kõneleja. kõik võitlevad, üks kõigi eest, kõik ühe eest, härra president tegemist on äärmiselt olulise raportiga, ma tean väga hästi, kui tähtis see on kuid siiski me peame istungit pidama vastavalt kodukorrale. Te kasutasite ära kogu oma kõneaja, teil oli ette nähtud kuus minutit sellel debatil, jagatud tavaliselt neli minutit, alguses kaks, pärast, kuid pärast hiljem teil kahte minutit enam ei ole, ma, ma pean teie ees vabandama, härra Vidal Quadras. kuid nüüd siis komisjoni sõna, nimel sõna äh, volinik Günther Oettingerile, tere tulemast Euroopa Parlamenti! hea president, meine sehr verehrten damen und herren! härra president, lugupeetud saadikud ka see on meie energiapoliitikas väga olulisel kohal. meie jaoks on oluline luua tõhus õigusruum selleks, et tagada gaasivarustuskindlus. see tähendab seda, et me peame mitmekesistama oma gaasiimporditeid, meil on tarvis välja ehitada vajalik infrastruktuur, meil on vaja ühist lähenemist, kui me peame läbirääkimisi oma energiatarne riikide ja kolmandate riikidega, tagamaks gaasivarustus meie siseturul. viimaste aastate arengud, muuhulgas möödunud aasta juunis käesoleva aasta juunis Moskva ja Minski vahel näitavad, et me oleme oma tegu, töötas, töö, tegudes õigel teel meie jaoks on erakordselt öö, olulised need läbirääkimised, mis on toimunud parlamendis ja liikmesriikides selleks, et jõuda käesoleva konstruktiivse lahenduseni. see on väga positiivne sõnum majandusele ja Euroopa Liitide kodanikele, seetõttu tahaksin iseäranis tänada Euroopa Parlamenti aga ka härra Vidal Kadrast selle eest, et ta on valmistanud ette nii suurepärase raporti, teie kaastöö selle määruse ettevalmistamisel on olnud väga hea. see tähendab seda, et me oleme suutelised vastastikku Euroopa raamides ja Euroopa nimel koostööd tegema. tegemist on esimese õigusaktiga, mis pärast Lissaboni lepingu jõustumist võetakse vastu energeetika valdkonnas me lahendame küsimusi pärast Lissaboni lepingut uudselt mitte keegi ei saa välistada tulevikus tarnehäirete teket, kuid me kõik saame teha vastavaid ettevalmistusi, teha ennetava, rakendada ennetavaid meetmeid. me oleme kindlad, et gaasi küsimustes on liikmesriikide vaheline koostöö rohkem kui vajalik Eh, selleks, eh, kas või selleks, et sõlmida uus eh, gaasitarneleping Poola ja Venemaa vahel. ja selleks, et välistada tulevikus lepingu rikkumise menetlused me toetame siinse kõrge koja püüdlusi üleeuroopalise lähenemise suunas. selleks, et leida ühiselt tehnilisi võimalusi, ehitada välja infrastruktuuri ja selleks, et etendada ühist energiapoliitikat. meie jaoks on oluline jälgida siseturu arenguid ja meil on hea meel, et selles osas parlament toetab meid. selleks, et eh, tagada gaasitarnekindlus eh, kõikide majapidamiste jaoks inimesed vajavad niisugust kindlust selleks, et äärmuslikes eh, oludes nad võiksid olla kindlad selles, et eh, gaasitarned ei katke. selles mõttes on vajalik luua kolmekümnepäevane eh, tagavara kate, eh, mis ei tähenda mitte seda, et see annab meile õiguse kuidagi tegudel uinuma jääda, kuid tähendab igal juhul seda, et me suudame karmides talvetingimustes eh, gaasitarneid eh, häireteta tagada. selle kõige nimel peame me tegutsema ühiselt gaasinfrastruktuuri väljaehitamisel on vast- on juba vastu võetud väga palju öö, otsuseid ja neid ka ellu viidud öö, ja selleks kulutatud üks koma neli miljardit eurot aitab kaasa sellele, et gaasitarne ka gaasitarnetega on tagatud nii eramajapidamised kui avalik sektor. vaatamata sellele on tegemata veel nii mõndagi. olen kindel, et käesolev määrus pole sugugi mitte viimane sõna energeetika küsimuste lahendamises ja seetõttu olen valmis eh, ka täiendavate dokumentide vastuvõtmisest, vastuvõtmise ettevalmistamiseks. annan selles kindlalt oma panuse. komisjon on huvitatud sellest, et võimalikult aktiivselt juba äh, gaasi koordineerimisrühma raames astuda vajalikke ettevalmistavaid samme ja püüab mängida määruse ettevalmistamisel põhirolli. me peame tegema koostööd mitte ainult Euroopa raames, vaid ka Euroopa erinevates regioonides, näiteks Baltikumis meil on vaja saavutada regionaalseid lahendusi üleeuroopalise integratsiooni nimel. me kavatseme esitada parlamendile infrastruktuuripaketi selle aasta novembris selleks, et selle rakendamisele asuda järgmisel finantsperioodil. aitäh, härra volinik! Äh, suur tänu ja nüüd kolleeg Saarjus Volski ei ole siin saalis ja ENMi komisjoni nimel saab sõna kolleeg Boguslav Soonik, palun. ma tänan, härra president, Euroopa kodanikud ootavad tähtsaid otsuseid Euroopalt ja nad tahavad, et näidataks üles ka solidaarsust. Nad soovivad, et me tegutseksime piiriüleselt ja ma arvan, et tegemist on sammuga õiges suunas. see, millest me siin räägime, puudutab võimalust liikuda piiriüleselt ka Euroopa Liidu kodanikel. tegemist on julgeolekuga ja antud juhul me räägime gaasivarustuskindlusest me oleme aastaid tahtnud, et gaasivarustuskindlust koheldaks Euroopa Liidus prioriteetse teemana. me ei saa sõltuda ainult ühest tarnijast see on Venemaast. Venemaa kasutab ära gaasivarustust, avaldamaks survet meile. nii et ma usun, et me oleme eriti ettevaatlikud selles. meie poolakatena räägime Nord Streami projektist palju Nord Streami projekt on projekt, mis otsustati ära ilma, et oleks korralikult konsulteeritud nende riikidega, keda asi puudutas ma arvan, et me peame olema väga ettevaatlikud. me peame ülekandesüsteemid äh, üles ehitama gaasitarneteks ja ainult nii me saame tagada varustuskindluse kõikidele liikmesriikidele. ma tänan, proua Sandra Kalniete on järgmine IMCO komisjoni nimel uh,. ma tänan, härra president tegemist on ülimalt tähtsa raportiga ja mul on suur heameel selle üle, et parlamendi eh, resolutsioon kajastab nende liikmesriikide mured, kes on isoleeritud ehm, energiavarustuses ja sõltuvad kolmandate riikide varustusest ennekõike ning ei oma süsteemide vahelisi ühendusi teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. ma loodan, et see määrus aitab meil eh, välja arendada ühisenergia ala IMCO komisjoni liikmena e, hindaks ma kõrgelt e, seda, et parlament veelgi parandab seda ettepanekut. meie omalt poolt oleme välja pakkunud kaitstud tar-, ka tarbija e, määratlust. teiseks, me oleme tugevdanud ka solidaarsuspõhimõtet Euroopa Liidus pannes rõhku koostööle piirkondade vahel ning oleme laiendanud ka komisjoni pädevust ning lõpetusest rääkides tarnehäiretest. Eh, prioriteetseks peetakse turuinstrumente ja mitte väliseid mitteturumeetmeid, mitte väliseid mitteturumeetmeid saab kasutada ainult siis, kui turg ei suuda tagada öö, eh, kaitstud äh, tarbijate varustamist ning lõpetuseks härra Quadrasele suur tänu hea koostöö eest. jah, see on väga tähtis raport, aga palun pidage kõneajast kinni, alati on võimalik ju. Saris Volski, Ahveti komisjoni nimel saab järgmisena sõna. ma tänan härra president, energiavarustuskindlus on üks põhitähtsaid elemente, millega me tagame oma tulevikku ja tegemist on avaliku hüvega, mille me peame oma kodanikele tagama. nüüd küsimus ei ole niivõrd selles, eh, kas, vaid hoopis kuidas peaks komisjon tagama liikmesriikidele energiavarustuskindluse ja selleks on vaja kahte asja. kõigepealt korralikke õiguslikke instrumente ja teiseks poliitilist nägemust ja tahet neid instrumente ka ellu rakendada. nüüd, mis puudutab õiguslikku paketti, mille üle me oleme läbi rääkinud äh, raportööriga väga tõhusalt eh, tagab meile Euroopa Liidus tervikuna energiavarustuskindluse ja see on palju ambitsioonikam kui esialgselt ette nähtud. see annab meile korralikud infrastruktuurid ning ühendus saab reageerida ka hädaolukorrades ning siin on solidaarsuse põhimõte vastavalt artiklile üks üheksa neli aluslepingus ja see on nüüd siduv, aga on ka äh, palju lünki, eriti mis puudutab Euroopa Liidu välis, energiapoliitika välismõõdet ning kõrge esindaja rolli ning ainult vähe räägitakse Nabukost ja Lõunakoridorist ning äh, naabruspoliitika partneritest äh, aga igatahes on see samm edasi, kui see kõik, mis siin kirjas on, korralikult ette viiakse, peetakse kinni solidaarsuspõhimõtet ning liikmesriikidel on õigus oma gaasivarustusstruktuur ise määrata. ma usun, et see on võimalik saavutada. katkestatakse kõnelejad, kuna ta on ajast üle läinud. aega oli talle üks minut. kallid kolleegid, palun pidage kõneajast kinni, sest see häirib muidu meie menetlust, kui te seda ei tee ja kõigile on kord üks, reeglid on ühed kõigi jaoks. nüüd Rahvapartei fraktsiooni nimel saab kolleeg Herbert Roil sõna. Äh, härra president, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada neid kolleege, kes on osalenud selle projekti elluviimises nii aktiivselt, eeskätt kolleeg Vidal Quadrast. see tõendab, et Euroopa poliitika on suuteline reageerima kriisidele ja leidma teid, kuidas edasi minna me oleme korduvalt puutunud kokku varustushäiretega ja seetõttu on kogu see probleem saanud meile palju selgemaks. see sunnib meid tegutsema ja me oleme tegutsenud, me oleme leidnud lahendusi, mis pole olnud küll lihtsad, kuid mis on aidanud meil edasi minna, mis on aidanud luua meil uue, uuelaadse infrastruktuuri, me oleme valmis vastu võtnud hädaolukorra plaanid ja see kõik on meile näinud, et tule, näidanud, et tulevikus me suudame inimestele pakkuda kolmekümne päevast äh, turvalist energiavarustust see on näidanud inimestele aga ka seda, et oleme valmis ja suutelised vastu võtma kompromisse ja niimoodi edasi minna. see on olnud suhteliselt vaevaline, kuid tõepoolest ilmneb nüüd seda selgemalt, eh, kui oluline on varustusvõrgu haldurite roll kogu küsimuse lahendamises. Eh, see tähendab aga ka seda, et me ei sunni neid tegema mitte asju selleks, et seda sundida, vaid selleks, et tõepoolest tagada lõppkokkuvõttes ka lahendused, muuhulgas kahesuunaliste võimsuste loomise näol. samuti oleme teinud olulise panuse regionaalse koostöö arendamisele selleks, et liikmesriigid ise mõistaksid oma vastutust selle küsimuse lahendamise eest, selleks et luua tingimused selle lahendamiseks. meil on väga hea meel, et komisjon toetab äh, ja on valmis toetama ent pärast seda kui liikmesriigid on teinud omapoolseid jõupingutusi kokkuvõttes aitab see meid kõiki leida vajalikke lahendusi ja see on inimeste jaoks äh, brüsselist tulev positiivne sõnum suur aitäh äh, suur tänu suur tänu ka kõneajast kinnipidamisega osas te olete tõeline juht ja eesnäitaja Anne Svoboda, sotsiaaldemokraatide aseesimees aitäh härra president tahaksin tänada kõigepealt kolleeg vidal quadrast hea raporti eest aga ka hea koostöö eest variraportööridega ja vestluste pidamise eest hispaania eesistumise ajal me oleme saavutanud hea tulemuse loomulikult on asi solidaarsuses kogu Euroopa tasandil ja see on selle määruse keskne sõnum see on aga ka dokument, mis räägib tarbijate kaitsest. see on selles dokumendis hästi reguleeritud. meie jaoks on see oluline niisugune sõnum saata loomulikult ei ole tegemist selle dokumendi näol viimase dokumendiga, nagu viitas ka härra volinik, me peame loomulikult edasi minema. hiljuti meile esitati ka raport Jacques Delors'i eh, koostatuna, mis viitab Euroopa energiaühenduse loomise võimaluse. see tähendab seda, et ükskõik, eh, kuidas me ka edasi ei liiguks, et me oleksime valmis äh, ühiselt Euroopas energiaküsimusi äh, lahendama. mis ei tähenda seda, et me peaksime vallandama uue lepingu muutmise diskussiooni, kuid me peaksime esikohale tõstma solidaarsuse, sest solidaarsus on see, mis tagab meile võimaluse, edasiminekuvõimaluse ja seetõttu on solidaarsus niivõrd vajalik kui ükskõik eh, mil-, millisest energiariigist me ei räägiks, kas taastuvenergiatest või eh, või fossiilsetest energiatest, me peame eh, selle nimel tegutsema, sest ükskõik, kas on tegemist tuule- või päikeseenergiaga, me peame suutma saavutada tarnekindluse. niisugused ühised infrastruktuurid kogu Euroopas, üle-euroopaliselt on väga tähtsad Venemaal ei ole äh, avatud energiaturgu. kui me aga püüame äh, äh, Venemaaga läbi rääkida, siis me peame rääkima ühel häälel. me peame olema suutelised esinema ühise Euroopana selleks, et välja võidelda tegelikult gaasitarnijalt ka paremaid tarnetingimusi. see on kõik piisav põhjus selleks, et täna ühiselt edasi minna. aitäh! suur tänu, härra Svoboda. nüüd läheb juba palju paremini see kõne eest kinnipidamine. järgmisena saab sõna proua Valean liberaalide demokraatide nimel. suur tänu, härra president, kallid kolleegid kõigepealt lubage tervitada raportööri Vidal Quadras, tänada teda suurepärase tehtud töö eest selle olulise raporti kallal. igal talvel äh, tuletatakse meile meelde see, et me oleme Venemaast, Ukrainast ja teistest energia tarnekindluse osas sõltuvad, see on kujunenud meie prioriteediks ja on väga teretulnud, et see on tõstetatud prioriteediks ja määrus on oluline samm edasi meie haavatavuse vähendamiseks ja see tagab kodanikele, et tõsiste tõrgete korral gaas jõuab nendeni, hinnad on taskukohased ja solidaarsus on kõige tähtsam, kuid eh, tuleb rohkem ära teha. me peame energia Äh, tarneteid mitmekesistama. kui te olete rumeenlane, hollandlane või soomlane, suhtute tarnekindluse erinevalt, meie geopoliitilised erinevad äh, probleemid nõuavad erinevaid lähenemisi ja meil on vaja Euroopa lähenemist ei ole sugugi äh, kasulik, et meil on endiselt väga palju tõkkeid, see tagab selle, see tõstab hindu ja, ja õõnestab meie tarnekindlust õige oleks aga see, kui poliitikad ütlevad, et energiapoliitikast peaks poliitika täiesti eemaldama ja ma ütlen selle täna siin selgelt välja. igal päeval kuuleme me kahtlastest lepingutest, mis sõlmitakse kinniste uste taga, monopolistlikud lahendused. Rumeenias näiteks meie energiastrateegia väljakujunemine on jäetud paari üksiku inimese kätesse julgeolekunõukogus, mida juhib riigi president. vastutuskohustus äh, mitte rumeenlaste ees, äh, mitte demokraatia rumeenlaste eest, tähendab selle, et inimesed peavad lõpuks maksma tohutuid äh, arveid aasta lõpus. me peame nõudma vastutuskohustuse kandmist liikmesriikide poolt läbipaistvust, äh, vastasel korral ei õnnestu meil olukorda tarbijatele parandada. ja kui me jätame hindade reguleerimise vabaturule, siis kindlasti teeksid äh, vabad turud selle töö paremini ära kui poliitikud ja komisjon peab igasugused tõkked lammutama ja seda mõtteviisi, takistavat mõtteviisi ka muutma roheliste nimel Claude Turmes, palun. suur aitäh õnnitlen Vidalit ja kõiki neid, kes läbirääkimistel osalesid. tahaksin õnnitleda ka Hispaaniat kui toonast eesistujariiki, kes aitas kaasa selle tulemuse saavutamisele selleks, et saavutada tõeline tasakaal siseturgu, terviku ja regioonide vahel selleks, et Eh, suuta koostada niisugune direktiiv tahaksin tuua välja järgmised momendid selleks, et saaksime edasi liikuda. esiteks infrastruktuur. infrastruktuur Ungari, Poola, Slovakkia, ma arvan, et meil on oluliselt rohkem vaja põhjasuunalisi ühendusi. lisaks sellele on meil vaja tegeleda gaasiladustusküsimustega meil on tarvis gaasi kiiresti kiiresti, kiirel ladustamise jaoks ehitada välja äh, gaasiladustusjaamad. teiseks tahaksin rõhutada, et minu arvates puudub meil korralik andmebaas selleks, et suuta tänasel päeval öelda, kui suur saab olema meie gaasinõudlus tulevikus. kui suur pea, peaks või võiks olla gaasi eh, ekspordi vajadus näiteks nii suures riigis Saksamaal, kui me kõik elame eh, ökomajades? keegi ei oska tänasel päeval seda öelda, kui suur selline tarve siis on, seega on meil vaja paremat andmestikku. kolmandaks, riigipead kohtuvad veebruari neljandal veebruaril. minu arvates on eriti oluline, et neile ette valmistada ülemaailmse gaasituru prognoos Eh, näiteks firma eh, Shell tegevustiku osas Euroopas. meil on vaja selget ülevaadet, kuidas eh, olukorda hinnata, minu arvates me saaks, saame olla täna palju positiivsemad kui kunagi varem. kolleeg Konrad Šimanski, palun. suur tänu, härra president. austatud härra volinik härra raportöör ja tõesti eh, tasub siin eh, täna tänada härra Vidal Quadrast, ta ei ole mitte ainult nõukogu saavutatud kompromissi peamine sammas, vaid aluseks ka siin kojas saavutatud kompromissile, see on väga oluline. meie konservatiivide ja reformistide fraktsioon toetab seda kokkulepet, vaatamata sellele, et esialgu parlament oli märksa ambitsioonikam oma plaanides, näiteks infrastruktuuri väljakujundamisel ja Euroopa Liidu rolli osas kriisi lahendamisel ja ka välismõõtme osas määruse esialgne versioon hõlmas endas äh, järje, äh, palju enam kohustusi, kuid tänane määrus äh, jällegi omab väga suurt potentsiaali. loodetavasti ei kasutada määrust ära selleks, et liikmesriigid saavad lihtsalt jätkata oma poliitikat, kus nad ei arvesta mitte kellegagi ja lasevad Venemaal kasutada gaasiküsimust relvana Euroopa Komisjon peab kindlasti võt-, võitlema Gazpromi monopoli vastu, kes lisaks sellele ka veel poliitilistes, poliitilistel kaalutlustel tahab kontrolli omada nii äh, infrastruktuuri kui ka toormaterjali osas, äh, isegi kui see on juba müüdud äh, lääne turgudele. see mõjutab konkurentsi muidugi ja on halvavaks tarbijaõigustele ning ei lase välja arendada moodsat tehnoloogiat gaasi valdkonnas. see määrus oleks võinud olla muidugi palju toekam, kuid siiski on see meil kõige parem võimalus praegu tagada Euroopa-ülene poliitika Äh, et kuidas reageerida korralikult gaasikriisile ja meie parlament peaks seda toetama. suur tänu teile, härra Šimanski. ja järgmisena saab sõna proua Enna, härra Enna, vabandust, äh, ühendatud vasakpoolsete nimel. Äh, suur tänu, härra president kas me peaksime tagama energiatarnekindluse? muidugi, kuid selleks, et seda tarnekindlust ja sõltumatust tagada, tuleb tagada see, et maagaas ja teised energiaallikad ei satu spekulatsioonide ohvriks meil on vaja tariifikokkuleppeid, mis arvestavad nii tootjariikide inimeste õigustega ning tagavad kindluse Euroopa tarbijatele. see peaks olema minu meelest Euroopa Energiaagentuuri peamine missioon ja selle üle peaks järelevalvet siis omama nii nõukogu kui ka Euroopa Parlament. meie ei peaks toetama siin hargmaiseid ettevõtteid, eriti pärast seda, mis toimus Florida rannikul sellel suvel, ärgem unustagem seda, et hargmaised ettevõtted ei huvi, neid ei huvita tarbijad, vaid huvitab see, kuidas läheb nende aktsionäridel ja tootjariikides, marsivad nad lihtsalt üle inimeste õigustest ja haaravad endale nende maid. nagu ka raportöör arvan mina, et äh, gaasituru liberaliseerimine ei taga tarnekindlust. me peame äh, hoopis oma äh, gaasiettevõtted riigistama selleks ning looma Euroopa-ülesed ettevõtted selleks, et tagada tarnekindlus. suur tänu, härra Hene proua Nikitsa Vella, palun järgmiseks äh, Euroopa Vabaduste ja Demokraatia nimel. ma tänan, härra president. lubage, et ma avaldan teile tunnustust härra Vidal Quadras suurepärase raporti eest. see äh, räägib nendest küsimustest, mis mõjutavad meie siseturgu ja on väga õigesti käsitletud neid teemasid kallid kolleegid, Euroopa Liit ei ole sugugi lahendanud oma kõige suuremat probleemi, nimelt alternatiivsed gaasitarned. härra volinik, ma leian, et kui keegi vaatab põhjalikult järele, et kes on need tarnijad kes alaliselt tagavad gaasi, meie gaasiturul Euroopas, siis mida me seal näeme, ühte varustajat ja see on Venemaa. meil on kokkulepped Venemaaga sõlmitud gaasitarnete kohta, aga võimalikud teised tarnijad, Iraan näiteks, on midagi, mida me pole üldse käsitlenud ja me oleme siin võimalused käest lasknud. ja sellises olukorras härra volinik, te peaksite rääkida oma kolleegiga härra Tajaniga ja välja pakkuma mõned Äh, ettepanekut, kuidas kaubelda Venemaaga ja kuidas välja töötada ka alternatiivsed varustuskanalid. kas te olete mõelnud üldse selle peale, kas te olete mõelnud selle peale, et meil on vaja tegevusplaani veeldatud maagaasi jaoks, me peame käsitlema neid erinevaid kanaleid, mida mööda tuleb gaas Euroopasse, äh, Vahemere ju piirkonnas ju on alternatiivseid tarnijaid, mõelge selle peale. ma tänan Eh, kolleeg Bela Kovatš, palun, fraktsioonilise kuuluvuseta liige. ma tänan, president, lugupeetud saadikud. me räägime ülemaailmsest gaasiturust ja see, et me oleme siin seda valdkonda ka natsionaliseerinud, on tekitanud meil konflikte ja see eh, mõjutab otseselt meie turgusid ja kaudselt ka ning kahjuks häirib ka varustamist. igasugune eh, gaasivarustusmudel on midagi, kus, kui käsitletakse ainult keskpikka perspektiivi, siis sellest ei piisa ning ma arvan, et on vaja kõiki elemente käsitleda. tähtis on tagada, et meie varustuskindlus oleks garanteeritud, on vaja tagada, et meie tarbijad oleksid pidevalt gaasiga varustatud regulaarselt ja see oleks kõik ka taskukohane varustuskindluse sellealane tegevuspoliitika on ülimalt tähtis poliitika meie kõigi jaoks, meil on vaja ju tagada, et meil oleksid õiged instrumendid selleks, et eh, meie eh, kodutarbijad korralikult varustada. Eh, kodutarbijad ei saa ise enda eest seista. täna on meil ju liberaliseeritud gaasiturg ja see tähendab seda, et valitsus ja ametivõimud mm, peavad teadma, millised, milline vastutus neil lasub ja nad kasutaksid ära ka kõikvõimalikud meetmed. ma tänan, et te kõne ajast kinni pidasite, nüüd tulevad meil muud sõnavõtjad. Artus Krešjanis Karinš, kaks minutit on teil, palun. härra president, volinik me kõik sõltume Euroopas kolmandate riikide energiavarustusest ning eriti sõltume me kolmandatest riikidest gaasisektoris ning meie suur sõltuvus on Venemaast. me mõistame seda, et Venemaa eh, kui tarnija võib tekitada probleeme, aastal kaks tuhat üheksa, kui oli tüli Ukraina ja Venemaa vahel, siis tekkis olukord, kus mitmed liikmesriigid jäid gaasinappusesse. nüüd lahendustest, võib-olla kaks lahendust. esiteks mitmekesistamine, tarneallikate mitmekesistamine. teine lahendus on siseturusüsteemide vahelised ühendused. see on see, mida me peame silmas meie ühise energiapoliitika all, on vajalik, et meil oleks äh, toimiv ühisturg. aga kus siis probleem on? probleem on selles, et on terve rida riike ja piirkondi Euroopas, kes on absoluutselt isoleeritud ülejäänud äh, osast, näiteks Balti riigid sajaprotsendiliselt isoleeritult, sajaprotsendiliselt on nad sõltuvad Venemaa gaasivarustusest. ning tulemuseks on see, et et Balti riigid kes täna tarbijad maksavad kolmkümmend protsenti rohkem maagaasi eest kui Saksamaal. ja see tähendab seda, et see kõnealune määrus on samm õiges suunas, see, mida komisjon on ära teinud, mida Fidel Cuadras on ära teinud, on kõik sammud õiges suunas. aga samas on meil vaja minna sellel teel lõpuni. meil on vaja investeeringuid infrastruktuuridesse, et meil tõesti tekiks energiaühisturg, et meil oleks erinevad mm, tarnete liigid. proua Theresa Riera Madurell, üks minut palun ainult. ma vabandan, üks minut. jah, ma tänan, härra president, volinik täna on räägitud, et aasta kahe tuhande kaks tuhat üks kriis rääkis rohkem kui lihtsalt meie energiasõltuvusest. me saime teada, et suur osa probleemidest on tegelikult meie piiride sees. näiteks Hispaania ei suutnud aidata üheksat liikmesriiki, keda see kriis puudutas, ehkki tegelikult ressursid selleks olid olemas. kallid kolleegid, ehkki see näib täiesti iseenesestmõistetav, samas sise solidaarsus tähendab seda, et me peame suutma toimetada gaasi Euroopa Liidu sees ringi ilma tehniliste tõketeta, mis tähendab seda, et piiriülesed süsteemide vahelised ühendused on vajalikud, aga paraku praegu on nad kaugel ideaalsest ja sellepärast on väga tähtis see määrus, sest see räägib sellest, et meil on vaja luua süsteemide vahelisi ühendusi, tagamaks varustuskindlust, et meil on vaja oma energiaallikaid mitmekesistada ning lõpetada isolatsioon mõnedes piirkondades ma tahan avaldada tunnustust volinikule härra Vidal Quadrasele ning eesistujamaale Hispaaniale selle eest, et nad on rekordiliselt kiire ajaga aidanud ka solidaarsust kujundada energiasektoris. härra Katsimakakis, üks minut. suur aitäh, kõigepealt tahaksin tänada volinik Oettingeri ja loomulikult raportöör Vidal äh, Quadrast Hispaania eesistumise toel on valminud väga hea raport ja me oleme nüüd tegelikult jõudnud selgelt seisukohale, et me peame oma lähenemist muutuma. minu koduriigis kasutab iga teine majapidamine gaasi, millest üle neljakümne protsendi on pärit Venemaalt. meil on tarvis rakendada ennetusmeetmeid, meil on vaja rakendada kolm eh, eh, hoiatusvalmiduse etappi selleks, et me suudaksime eh, talvel, talviti toime tulla, me peame tegutsema mitte ainult nende, selles raamistikus, vaid ka näitame üles solidaarsust naaberriikidega ja ületame neid probleeme ühiselt. ma leian, et see raport on väga hea, kuid on, siin on vaja leida ka teistsuguseid eh, lahendusi, millele viitas juba volinik Oettinger, nagu näiteks Nabucco ja Nord Stream, selleks, et vähendada meie ühest sõltuvust ühest gaasitarneriigist, selleks, et luua energiatagavarad kuni seitsekümmend, seitsekümne päeva ulatuses, mis praegu mitte just kõikides riikides nii ei ole. selle nimel peame tegema ühiseid jõupingutusi ja kivi kotis sellele määrusele, aitäh! suur tänu, järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna härra Tošenovski. suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid, kahe tuhande üheksandal aastal oli Euroopal tõsiseid probleeme Venemaalt tarnitava gaasiga, seda nimetatakse kahe tuhande üheksanda aasta jaanuari gaasikriisiks, aga me peame olema väga ettevaatlikud äh, selle küsimuse tõlgendamisel, see ei puudutanud mitte tervet Euroopa Liitu ja analüüs näitas, et tegemist oli pigem struktuurse probleemiga. ja sellepärast peame me suhtuma kõigesse mõistlikult ning me ei saa nõuda rohkema seadusandluse vastuvõtmist, kui on äh, otseselt vajalik. sellepärast, et see võib äh, hoopis tõsta gaasi hindu, tekitada tõsiseid raskusi meie tarbijatele ning õõnestada ka konkurentsi. minu meelest äh, aga see raport on leidnud õige tasakaalu selleks, et välja pakkuda mõistlik lahendus ma olen äh, väga rahul ka voliniku ettepanekuga, et järelevalve äh, tagatakse, et vaadata, mis mõju see määrus äh, omab. suur tänu, härra Tošenovski, härra Randstorf ei ole saalis ja sõna saab seega härra Provera üheks minutiks. suur tänu, härra president. Euroopa gaasitootmine väheneb järjest ning nõudlus energia järele aga tõuseb eriti äh, arvestades seda, et äh, majandus ilmselt asub taas tõusuteele. ja seega tuleb kuidagi tagada energiatarnekindlus, eriti kriisihetkedel, ajal, mil äh, gaasitarned sõltuvad siis välistest geopoliitilistest äh, faktoritest. tänane määrus parandab oluliselt äh, osapoolte vahelisi suhteid gaasiturul ning vähendab meie sõltuvust siis Venemaast ja Ukrainast ja sellised kriisid ilmselt ei kordu siis enam ja liikmesriikide suveräänsus on suurenenud suur tänu äh, raportöörile selle eest, et äh, ta on arvesse võtnud ka meie mõningaid väga olulisi muudatusettepanekuid. hea meelega märgin ära siin ka härra voliniku sõnad, kes kutsus üles äh, lähima regionaalse koostöö järele selles valdkonnas, nii et suur tänu, et mind ära kuulasite. suur tänu, härra Nick Griffin saab poolteiseks minutiks sõna, härra president juristid äh, sõidavad alati kiirabiautodel äh, taga, sellepärast et kui on juhtunud õnnetus, siis nemad parasiitidena tahavad kasu lõigata sellest. Euroopa Liidus on selliseid inimesi väga palju. Äh, kliima soojenemine, maavärinad, metsatulekahjud, kõike kasutatakse ära selleks, et endale rohkem võimu haarata. Venemaa-Ukraina gaasiprobleem oli täiesti kunstlik probleem ja tegelikult me peaksime lõpetama selle karu eh, silitamise ja tõsiselt lähenema selle probleemi lahendamisele. kriisi kasutatakse ära praegu aga selleks, et Euroopa saaks kontrolli gaasitarnete üle. Eh, see paneb meid kõik sõltuvusse ja teeb Euroopa Liidu selliseks, millega valijad ei ole kunagi nõus. me ei räägi siin gaasitarnetest, vaid sotsialistliku superriigi eh, väikselt lähedale hiiliv lähenemine kui me räägime, tegemist on uue fašistliku lähenemisega ja mitte kütteõliga ei küteta äh, seda liitu siis pärast, vaid äh, raudse rusikaga. suur tänu, proua Sartori, teil on kaks minutit, palun suur tänu, härra president suur tänu härra Vidal Quadras selle suurepärase raporti eest ja härra Vidal Quadras taaskord näitas, kui hästi ta su-, oskab vahendada. ja selle tulemusena siis saame me täna hääletada sellise rap-, arutada sellise raporti osas, millele on tagatud suur toetus. meil on väga hea meel ähm, fraktsioonina hääletada selle äh, raporti poolt seda sellepärast, et see tagab tõelise edasimineku selles valdkonnas. kuigi tegemist on ainult ühe öö, äh, osaga müürist, mis tuleb veel laduda. me peame oma ambitsioone hoidma silmapiiril ja nende nimel töötama, nii nagu ka komisjon on öelnud Äh, otsus, mille meie parlament äh, langetas solidaarsuse ja siseturu kaitse osas, on väga positiivne. see on hoiatuseks nendele, kes äh, on selles vallas vabalt spekuleerinud viimastel aastatel. kuid muidugi peame me oma tarneallikaid mitmekesistama ja ka oma ressursside kvaliteeti tuleb tõsta võib-olla me oleme olnud natukene ettevaatlikud Äh, selles osas, äh, kui palju, millele me oleme tähelepanu pööranud, oleme keskendunud äh, seni lõunakoridoridele. see on ainus turg, mis annab meile siis teatavad garantiid selles osas, et ollakse sõltuvad ainult ühest tarnijast aga meil peab välja kujunema energiaturg, see turg peab olema täies mahus konkurentsivõimeline ja, ja selle jaoks tulebki ära kasutada määruseid, direktiive äh,, Eh, rahastamisvahendeid, eh, võrgustikke ja mitmekesistada tarneallikaid eh, selleks, et tagada see, et me ei lase enam monopolil kesta selles küsimuses. suur tänu, härra Sivjetš, poolteist minutit. suur tänu, härra president, härra volinik, daamid ja härrad. tarnekindlus on teema, mis on äh, väga oluline teema ja strateegilist tähtsust kandev teema. neli komisjoni Euroopa Parlamendis äh, tegeles selle teemaga kiirmenetluse alusel see on äh, oluline teema, sellepärast et puudutab geopoliitikat, majandust, aga ka Euroopa solidaarsust. kui kaugele me tahame välja arendada siseturu selles valdkonnas? kui palju me tahame üles näidata solidaarsust, kui kaugele eh, tahavad minna need, kes on tugevad, kaitstes nõrgemaid. täna on jõutud kompromissini, selle üle tuleb muidugi eh, rahuldust tunda, nagu alati kompromisside puhul, kuid ma tuletaksin teile meelde meie ambitsioonikaid eesmärke, me tahtsime astuda sammu kaugemale. meie jaoks muidugi, sotsialistide jaoks eh, on selles määruse pealkirjas kõige olulisem kindlus, kuid kindlus äh, väikse tähega. kindlus tuleb tagada nendele tavalistele inimestele, kes äh, oma igapäevast tööd teevad ja ajalehti lugedes kardavad pidevalt, et igal talvel nende gaasiarved ainult tõusevad. Äh, ja tõesti, ma loodan, et, et selle raportiga me kuidagi nende inimeste muresid leevendame astuksin aga ka veel sammu edasi. alguses, kui arutelud äh, hakkasid selle osas, et kes äh, tarne osas hädu, hädaolukorra võib välja kuulutada, siis ei jõutud äh, kokkuleppele. kõigepealt oli ettepanek, et üks riik, kes on ohus, võib seda teha, siis tehti ettepanekud kaks riiki, tulemuseks on aga täiesti hägune äh, Äh, selgitus, definitsioon, nii et äh, õige samm edasi, kuid siiski väga tilluke samm. suur tänu, Nikolai, palun järgmisena. ma tänan, president, ma tahan juhtida teie tähelepanu kahele aspektile. kõigepealt tarnivate riikide tähtsus ja ka transiitriikide tähtsus ja samuti kasutan võimalust ja kiidan raportööri selle eest, kuidas ta sellele teemale on lähenenud. mina olen Turkmenistani raportöör ja ma võin väita, et see riik võib muutuda väga tähtsaks tarnijaks Euroopa Liidule, arvestades, millised varud tal on ja arvestades seda ka, et nad on Euroopa Liidu suunal väga avatud ma arvan, et väga tähtis on ka meenutada Hiina rolli selles vallas. nüüd Nabucco projekt, Nord Stream, kõik need projektid ju tegelikult sõltuvad tarnivatest riikidest ja meie suhetest nende riikidega, mis peavad paranema. aga loomulikult nad peavad kinni pidama meie normidest. kui me tahame allkirjastada strateegilised partnerluslepingud kõigi nende riikidega, siis kas majanduslikust seisukohast või poliitilisest seisukohast on see meile igati kasulik, aga samuti on ka mõningaid negatiivseid aspekte. ma tahan öelda, et minu riik, Rumeenia, omistab väga, on väga tähtis riik transiidiriigina, Rumeenia ja Bulgaaria mõlemad. ja ma arvan, et me oleme väga tähtis stabiliseeriv tegur. ma tänan energiavarustuskindlus on täna üks kõige tähtsamaid suveräänsuse eeltingimusi ning sellepärast Euroopa Liit peab rääkima selles vallas ühel häälel. praegune direktiiv, äh, mis tugi, äh, millele me tugineme, näitas kriisitingimuses aastal kaks tuhat üheksa, et ta ei ole piisav. ta ei suuda meid kaitsta, eriti Kesk- ja Ida-Euroopat ei suuda kaitsta gaasihäirete korral ja see oht on täiesti karm. me nägime, mis on toimunud aastal kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat üheksa, kui oli gaasikriis ja tüli Venemaa ja Ukraina vahel aga parem hilja kui mitte kunagi nende asjadega tegeleda ja mul on hea meel selle üle, et me lõpuks hakkasime kujundama ühist energiapoliitikat ning see määrus peaks andma meile korraliku mehhanismi, mis võimaldab meil koordineerida meie tegevust kriisiolukorras ning võimaldab ka moderniseerida infrastruktuure, mis ühendab liikmesriikide energiasüsteeme loomulikult kompromiss ei ole ideaalne ja see, mis parlament varem välja pakkus, oli minu arvates parem, aga arvestades seda, mis ma ütlesin, ma arvan, et me peame siiski toetama seda raportit. härra Paška, üks minut. bezpečnosť dodávok plynu reaguje na problémy, ktoré nám odhalila energetická a plynová kríza zo začiatku määrus reageerib nendele probleemidele, mis tulid ilmsiks möödunud aastase gaasikriisi ajal. esitatud dokument äh, käsitleb erinevaid meetmeid selleks, et tagada gaasitarned kindlus ja äh, ja äh, gaasivarustuskindluse kaudu äh, elanike rahulolu. selles dokumendis on aga väga palju punkte, mida tuleks veel täiustada äh, selleks, et fikseerida need probleemid, mis veel lahendamata on ja neile lahendus leida. muuhulgas puudutab see vastassuunaliste gaasivoogude küsimust. Need on kõik väga olulised küsimused parlament peab tõsiselt reageerima ka sellele, et on olnud katseid informatsiooniga manipuleerida. oluline on tarbijaid kaitsta ja äh, rakendada infrastruktuuri normi N miinus üks. pani Romana Gisel, palun. ma tänan, president täna me arutame vist kõige tähtsamat dokumenti üldse siin istungjärgul sel nädalal. Äh, paljudele kodanikele meenub talv kaks tuhat üheksa, kui nad kannatasid külma tõttu ja sellistel ekstremaalsetes olukordades, kus gaasitarned on häiritud Euroopa Liidus, saame me näidata, et meie solidaarsus toimib. see määrus tõestab seda, et me mm, peame kõige tähtsamaks üksikisikute heaolu Eh, see määrus näeb ette, et kõik kodutarbijad, kes on gaasivõrkudega ühendatud, on niinimetatud kaitstud tarbijad. see määrus näeb ette meetmed, mis tagavad piisava gaasivaristusega sellisel juhul, kui olukord on erakorraline, mis tähendab seda, et on vaja tugevdada infrastruktuure üksikutes liikmesriikides ning ka ühendusi liikmesriikide vahel. meil on vaja tagada hästi toimiv gaasivõrk eh, meil on vaja tagada korralik äh, gaasivarustusinfrastruktuur ja samuti tagasivood. kõik peab toimima kriisiolukorras. ma tahan julgustada Euroopa Komisjoni, äh, et tõesti õigeaegselt äh, määruse sätted liikmesriikides ellu rakendatakse ja mul on hea meel selle üle, et raportöör võttis arvesse üksikute liikmesriikide väiteid ning arvestas ka seda eripära, mis on liikmesriikides välja pakutud lahendused on piisavad Sloveeniale ka. me oleme olnud ühendatud Alžeeriaga torujuhtme kaudu ning ma arvan, et normidest on kinni peetud. ma tahan äh, kiita raportööri Vidal Quadrast, kes on väga osavalt pidanud läbirääkimisi institutsioonide vahel. ma arvan, et töö tulemus on suurepärane ning ma loodan, et te toetate seda raportit. Äh, suur tänu, järgmisena saab sõna Anni Podimata, tal on üks minut. Äh, suur tänu, härra president, lubage kõigepealt äh, tänada härra Vidal Quadrast, ta on teinud suure panuse omalt poolt nõukogu dokumenti juba esimesel lugemisel sellepärast, et me pidime seisma vastu tõsistele probleemidele, millega Euroopa energia varustus on pidanud silmitsi seisma. pidime suurendama Euroopa koordineerivate asutuste rolli, tagama suurema Euroopa vaimu kandmise selles küsimuses ning ähm, ettepanekud äh, tarbijatele parema tarnimise tagamisel ja äh, sotsiaalsete agentuuride loomine Euroopas, kõik see on äärmiselt oluline. me peame üle saama sellest killustatud lähenemisest, äh, mida me oleme näinud seni tarnekindluse osas, meil on vaja liikuda koordineeritud e- Euroopa energiapoliitika suunas, toestades kõigepealt regionaalset koostööd. peame välja pakkuma mitmekesistamismeetmed oma tarneallikate arvu suurendamiseks, Nabucco, kõik teised sellised programmid võivad mängida üliolulist rolli Euroopa-ülese turu väljakujundamisel. Äh, Ivo Strejtšek, palun. pane predsedaitsi, Lonska. härra president. eelmise aasta energiakriis oli väga ebameeldiv. kuid äh, see kriis ei toonud välja äh, mitte ühegi, ühtegi turu struktuurset viga. seda, et turu oleks kuidagi ala- või ülereguleeritud ja ülereguleerimine on on mõttetu tegevus, sellepärast et lõppkokkuvõttes tähendaks see lõpptarbijatele hinnatõusu. ning selles kontekstis tahaksin öelda järgmist me peame olema väga ettevaatlikud niinimetatud kaitstud äh, tarbijate definitsiooni määratlemisel, et äh, see definitsioon ei läheks liiga laiaks, sellepärast et jällegi tõstaks see kindlasti gaasi lõpphinda ettevaatlik tuleb olla ka selles osas, kui me paneme paika selle kohustusliku perioodi, mille käigus tarnijad peavad eh, siis eh, tagama gaasitarned. see ei peaks olema kuuskümmend päeva, piisaks ehk kolmekümneks päevaks, sellepärast et muidu, kui see on kuuskümmend päeva, tuleb ehitada uued mahukad hoidlad ja see tõstaks jällegi lõpphinda. ja loomulikult kõige külmemate perioodide osas tuleb ka definitsioon õigesti paika saada. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra äh, Markiniev-, Markinjevitš. Äh, suur tänu, härra president, lubage mul tänada meie raportööri härra Vidal Quadrast, härra Vidal Quadras ähm, võttis aasta tagasi vastu väga suure väljakutse, nimelt koostada siis raport energiatarnekindluse osas Euroopa Liidus. nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on äh, tööd teinud kompromissi saavutamise nimel gaasivarustuse kindluse tagamise määrus peaks äh, võimaldama seda, et äh, gaasiettevõtted äh, saavad toetust liikmesriikidelt ja kohustab siis kõiki neid käituma nii-öelda ettevaatlikult paljud on juba öelnud, et antud raport üritab tõesti anda siis vastuse Euroopa tegelikele probleemidele. üldolukorrast rääkides ma ütleksin nii palju, et tõesti, et uued kriisid võivad muidugi tekkida ükskõik mis ajahetkel me näeme seda ohtu praegu ka näiteks Venemaa ja Poola vaheliste suhete arengus, räägin siis gaasilepingust, mis allkirjastamata ja see on suureks ähm, proovikiviks äh, praegu ka Euroopa Komisjonile. Poola on sattunud ohvriks ähm, komisjoni ja, ja Venemaa vahelistes kemplustes äh, energiaturu liberaal-, gaasituru liberaliseerimise osas. kui äh, määrus selleks, et määrus oleks edukas, tuleb keskenduda mitmekesistumisele, palun ärge unustage, et Poolal on aga valikuid siin väga vähe kahjuks oleme jah, täna võimaluse eest, et meil tekib tarnega, gaasitarnega tõsiseid probleeme ja et Poola majandus võib sattuda tõsise löögi alla. me eeldame siin Euroopa Komisjoni poolset toetust, me eeldame, et te olete meie pool, Poola on transiitriik, me ei ole ehm, tarneteede osas äh, lõpp-punkt ja ma tõesti loodan, et kõik liikmesriigid arvestavad äh, sellega. suur tänu! järgmisena saab sõna härra Kutas. üks minut suur tänu, härra president. Euroopa Liit ei saa lubada sellist olukorda, et me oleme sõltuvuses äh, tarn-, gaasitarnete osas kolmandatest äh, pooltest. kahe tuhande üheksanda kriis näitas seda, et me oleme väga haavatavad, kuivõrd meil ei ole ühtset Euroopa strateegiat. selle kriisi tulemuseks on see, et äh, löögi alla sappus nii Euroopa majandus kui ka juba väga halvas olukorras olevad tarbijad see kriis näitas ka seda, kui äh, suures osas on liikmesriigid siiski teineteisest sõltuvad. ja seega tulekski minu meelest välja arendada ühtne strateegia selleks, et tagada gaasitarned üle terve Euroopa Liidu, selleks et meil oleks äh, ka reageerimissuutlikkus taoliste kriiside puhul tagatud. vastavalt Lissaboni lepingule on äärmiselt oluline välja arendada Euroopa tarne, gaasitarnemehhanism. selle mehhanismi Äh, raamistikus tuleb rõhku panna esi-, eriti just nimelt sellele, sellepärast et see annab meile võimaluse mitmekesistamise kaudu leida alternatiive Venemaale sõltumusest. suur tänu, härra Kutas, äh, härra Koval, üks minut, palun. Äh, suur tänu Eh, suur tänu, proua president. lubage mul tänada kõigepealt eh, härra raportööri, kes, kelle abil õnne, õnnestus meil saavutada kompromiss väga mm, okkalises küsimuses ja suur tänu, et komisjon on toetamas Venemaa ja Poola vahel sõlmitavat lepingut. me tõesti hindame kõrgelt komisjoni rolli. energiaküsimus tänapäevases Euroopas on määrava tähtsusega, sellest eh, sõltub paljude riikide iseseisvus ja seega mind jahmatab nii mõnegi Äh, sõnad täna siin et tegemist on ainult majandusliku küsimusega, poliitilise, et tegemist ei ole poliitilise küsimusega ja keskenduma peaksime siis ainult energia küsimusele. ei, väga palju Euroopa riike kasutavad äh, energiat ära oma iseseisvuse garantiina. kui te olete lugenud ükskõik millist äh, Venemaa kirja kirjatüki, siis te näete siis, et ähm, Venemaa mängib kahel viiulil, kõigepealt poliitiline ja siis äh, majanduslik, nii et kui me praegu midagi üldse käest laseme, siis <laughs> on võimalus äh, olla rohkem kaasatud ähm, ka meie tahame ometigi kahel viiulil mängida ja komisjon peab selle tagama. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, proua Toia Ah, eh, vabandust, ütleb eh, president. kõigepealt härra Kürk, poolteist minutit ja siis proua Toia. ma tänan president, ma olen nõus nende kõnelejatega, kes ütlesid, et määruse ettepanekus käsitletakse gaasivarustuskindlus on suurepärane viis, kuidas me saame ennast kaitsta tulevikus tarnehäirete vastu ja väga tähtis, et meil on kaitstud tarbijate säte seal sees ning peale esialgsete piiravate piiratud tingimustel on see nüüd laienenud ka eh, kaugküttele eh, ja kui me võtame Ungari, siis meil on kuussada tuhat eh, kodutarbijat kaugküttesüsteemis ja ka neid tuleb kaitsta ning eriti tähtis on see arvestus, mis toimus aastal kaks tuhat üheksa. VKE-d võivad minna pankrotti sellisel juhul, kui gaasitarned eh, on häiritud kallid kolleegid, ma tahtsin teile meelde tuletada ka seda, et määrus, kus käsitletakse gaasivarustuskindlust, tuleb vastu võtta ja see on tähtis samm, aga see ei ole midagi äh, Äh, äh, mis ei ole seotud kiireloomulise investeeringutega. neli liikmesriiki saatsid möödunud nädalal, äh, Visekordi riigid saatsid kirja Oettingerile, kus rääkisid vajadusest tagada suuremad investeeringud energiasektorisse, tähtis on ka rahalised vahendid selleks tagada seitsmeaastase ähm, finantsplaaniga. igatahes me oleme selle kirjaga täiesti päri. tähtis on, et meil oleks gaasivarustuskindlus tagatud, aga selleks on vaja ka alternatiivseid eh, tarnekanaleid eh, analüüsida ja ka eelarve peab neid kajastama. ma tänan, proua Toja saab nüüd sõna. tema on järgmine minu nimekirjas, aga ma ei näe proua Tojat. kui ei, siis läheme kohe proua Korhole juurde, poolteist minutit. arvoisa puhemies, läheb proua president, suur tänu, härra Vidal Quadras, hästi tehtud töö eest. tahtsime või mitte, Euroopa toimib gaasi alusel, gaas tuleb meile Venemaalt. selleks, et tarnekindlus oleks tagatud, on meile vaja ka Euroopa sisest turgu ja seadusandluse kohandamist, nii et me oleksime sõltumatud kriisiolukordades liikmesriigid peavad ära defineerima kõikide mar-, turgudel tegutsejate eesmärgid ja ülesanded lähiajalugu näitas, et seda tööd tuleb äh, teha. Euroopa on äh, murelikult sõltuv üle nelikümmend protsenti äh, maagaasist, sõltub impordist ja prognoosid näitavad, et see sõltuvus võib aastaks kaks tuhat kakskümmend tõusta seitsmekümne protsendini, see toob nii poliitilise kui ka majandusliku sõltuvuse, mis ei ole ometigi terve veeldatud äh, äh, maagaas äh, ja põlevkivigaas löövad hinnad alla, loodetavasti see tagab tarnekindluse tulevikus ja mitmekesistavad meie tarneallikaid, samal ajal kui pidevalt keskendutakse uute energiaallikate väljaarendamisele. Selle aasta kähmlused Venemaa ja teiste riikide vahel näitasid seda, kui haavatavad me oleme ja seega väga selged sammud, näiteks nagu vastassuunavoogude tagamine, solidaarsuspõhimõte, põhimõtte kasutamine ja varade, varude kogumine, mis oleks piisavalt suured ka naaberriikide jaoks, on väga teretulnud ja seda me kõike ka tunnustame. ma tänan, proua Korhola, nüüd härra Baltšiitis saab sõna üheks minutiks. ma tänan, proua president, volinik, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin avaldada tunnustust raportöörile. meie üha kasvav sõltuvus energiavarustusest, mis tuleb väljastpoolt Euroopa Liitu, on tohutu väljakutse ja me peame üheskoos võitlema selle väljakutse vastu. me peame nägema vaeva nende asjadega mitte ainult kriisiolukorras, vaid mõtlema selle peale, kui me kavandame uusi tegevuspoliitikaid energiasektoris, kui me sõlmime lepinguid kolmandate riikidega. volinik, ma palun, pidage seda silmas. Äh, Jamal projekti kohta kokkulepe Venemaaga on kavandamisel, aga tähtis on, et meil ei tekiks negatiivset pretsedenti tulevikus. ainult solidaarsus võimaldab meil luua turvalise energiasiseturu, millest tõuseb tulu meie tarbijatele. ma tänan, kallid kolleegid nüüd on meil vaba mikrofon. paljud on sõna palunud, nii et väga, selles väga tähtsas küsimuses, härra Kelam kõigepealt, palun üks minut ja mitte rohkem, et võimalikult palju saaksid sõna võtta. ma tänan. tänane mõttevahetus näitab meile, et Euroopa on õppinud paljudest tarnekriisidest. Eesti esimene kogemus äh, pärineb detsembrist kaks tuhat kaks, kui Venemaa lõpetas gaasi ja nafta varustamise. aga see muutis meid tugevamaks aga täna me näeme julgustavat koostööd komisjoni ja parlamendi vahel selles vallas ja ma tahan tänada volinik Oettingeri selle väga energilise ja vastutustundliku lähenemisviisi eest nendele väljakutsetele. see on väga palju tõotav, mm, et et eh, me üritame koondada praktilisi Euroopa Liidu mehhanisme ja tähtis on, et meil oleks eh, eh, infrastruktuuri ja tarnenormid ja standardid, et vastutus ja koordineerimine paraneksid komisjoni ja liikmesriikide vahel, aga tähtis on, et meil oleks integreeritud Euroopa Liidu tarnevõrgustik ja ma viitaksin kolleeg Turmese ettepanekule parandada põhja-lõunasuunalisi ühendusi ning ka tagada mm, hoidlad tulevikus. ma tänan, härra Kelam, härra Tabaji järgmisena. suur tänu, ma arvan, et tähtis on tagada, et Euroopa Liit et üheskoos teguseks meie energiahuvide kaitsel ja tähtis on, et liikmesriigid oleksid aktiivsed, eriti need, kes veel ei ole oma kahepoolseid suhteid äh, lahendanud Venemaaga. Ungaril on äh, gaasiimport väga tähtis ja kaheksakümmend protsenti sellest gaasiimpordist pärineb Venemaalt ning äh, Ungari mm, tarbijad sõltuvad väga nendest tarnetest, eriti kui me mõtleme kaugkütte klientide peale ja sellepärast Ungari tahaks väga oma tarneallikaid energiaallikat mitmekesistada ning samuti tarnekanaleid mitmekesistada ning me sajaprotsendiliselt toetame Nabucot ja teisi torujuhtmeid, mida kavandatakse ning tähtis on, me kasutaksime ära kõik ühenduse võimalused selles vallas. meie jaoks kõige odavam oleks loomulikult Ukrainast tarnida. stabiilne tarne sellest riigist on meile tähtis ja sellepärast ma palun, et volinik ettepaneku, et ühendus tegutseks ühel häälel, lahendaks probleemid Venemaaga ja suhted Ukrainaga ning tagaks garantiid, et tõesti eh, Ukrainast oleks gaasivood stabiilsed. Eh, proua Toja, kas proua Toja? ei siiski, ta ei ole tulnud. härra Putikov, üks minut. presidentin. proua president ma tahaksin puudutada kahte momenti ja suunata need just härra Oettingerile. kõigepealt ütles kolleeg Turmes meile seda, et meil on väga tarvis täpselt teada, kui suur saab olema gaasinõudlus tulevikus, meil on vaja selle kohta vastavaid andmeid. sest kui me räägime gaasitarnetest, gaasivarustusest, siis on see liiga ühepoolne lähenemine. ma tahaksin teada teilt, härra Oettinger kuidas teie, vaadates tulevikku, näete neid küsimusi? teiseks tahaksin, tuginedes kolleeg Svoboda märkusele, öelda, et Euroopa ühenduse energiaühendus on väga oluline ja sellele viitas hiljuti ka äh, kolleeg Delors. sellel teemal on viidanud ka teised kolleegid kas teie jaoks, härra Oettinger, on Euroopa Energiaühendus teie tule-, positiivne tulemus? suur aitäh, proua Figureida, palun! aitäh! selles energiavarustusdebatis tahaksin rõhutada, et gaasi vallas on maailmas valitsev väga, juba praegu väga suur mitmekesisus ja me saame seda ainult tervitada see, mis puudutab tulevikku ja naftakriisi, siis peaks Euroopa Liit aktiivselt hoolitsema ka selle eest, et nafta asendataks äh, maagaasiga. kuid me ei tohi unustada, et maagaasi näol pole tegemist fossiilse energiakandjaga, sest väga erinevad Euroopa Liidu riigid, Šveits, Rootsi, aga ka Hispaania toodab gaasi hoopis teistsuguste allikate pinnalt. ma leian, et alternatiivse gaasi tootmise võimalused peaksid samuti selles määruses kajastuma. suur aitäh! Gasanbieter haben aufgrund steigender väga erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides on räägitud palju energia e- energiakandjate hinnatõusust ja et see on paljuski tuleneb sellest, et Moskva tekitas kunstliku gaasivarustus- ja energiavarustuskriisi. minu, mina leian, et Euroopa Liidu juhtkond peaks tegema kõik selleks, et tulevikus Euroopa Liidu liikmesriike niisuguses olukorras hätte ei jäetaks. olukorras, kus Äh, Saksamaa kavatseb jätkata tuumaelektrijaamade tööd ja äh, poolakad püüavad leida võimalusi veeldatud maagaasijaamade ja ladude loomiseks. Äh, tuleb silmas pidada seda, et meil on tarvis energiamiksi, et meie tarbitavad energiad oleksid erineva päritoluga ja ma leian, et ka eh, praegu sõlmitud senised lepingud seda olukorda ei muuda, aitäh. härra Kuusel, palun. suur tänu, härra, proua president, härra volinik ütles, et tegemist on esimese dokumendiga energia vallas pärast Lissaboni lepingu jõustumist mis samuti viitab solidaarsusele energiavaldkonnas ja seda on nõudnud aastaid ka Poola. ikka ja jälle on meile meelde tuletatud, kui sõltuvad me oleme, näiteks kahe tuhande üheksanda aasta kriis, ilma ühendusteta, ilma korralike Euroopa võrkudeta jäime me külma kätte, ilma koordineerituseta ja jäime ilma ka poliitilisest tahtest ja ilma kõikide nende asjadeta ei ole võimalik tulevikus taolisi kriise vältida. Poola praegu on läbirääkimistes maagaasi tarnelepingu osas Venemaaga ja, ja me pelgame uut kriisi. loomulikult, tänane dokument oleks võinud olla parem, eriti selles osas, mis puudutab Euroopa Komisjoni koordineerivat rolli või siis ka kõrgema esindaja rolli kuid härra Oettinger ütles, et äh, see määrus tuleb kahe-kolme aasta pärast ülevaatamisele võtta ja ma arvan, et see näitab seda, et äh, me veel ei ole siis jah, seda dokumenti päris lõpuni välja arendanud. proua Tikau. Istopoli äh,. securitatea energetică a Uniunii Europene depinde de suur tänu, proua president. Euroopa energia varustuskindlus sõltub allikate ning äh, tarneteede mitmekesisusest. meie peame energiainfrastruktuuri rohkem investeerima ning ka energiatõhususse rohkem investeerima. infrastruktuur, mis puudutab maagaasi tarnimist, siis minu meelest on väga oluline uusi torujuhtmeid ehitada ja sellest ongi Nabucco tarnedressi olulisus äh, väga selgesti näha. Euroopa peab rohkem investeerima ka maagaasi hoiustamisesse ning liikmesriikide vaheliste ühenduste parandamisesse. me peame lisaks sellele äh, tagama kõikides nendes äh, Euroopa Liidu sisestes ühendustes ka vastassuuna voogude võimalus. ma tahaksin rõhutada ka seda, tõsiasja, et tänu Lissaboni lepingule on meil nüüd liikmesriikide vahelise koordineerimise jaoks energia vallas uus raamistik. meie raportöör härra Vidal Quadras on aga ära teeninud meie kõik õnnitlused, sellepärast et tema raport on kindlasti väga suur samm edasi energia tarnekindluse osas. härra Nazaros saab järgmisena sõna. proua president olen volinikule ja ka raportöörile väga tänulik selle seadusandliku akti koostamise eest. me peame tõepoolest neile olema tänulikud, eriti need, kes väga suures määras sõltuvad Vene gaasitarnetest. me peame silmas pidama, et fossiilsetel kütustel on väga suur E, e, saastemäär, seetõttu peame olema õnnelikud, kui meil on võimalik gaasi kasutada. ühe liikmesriigi puhul e, on väga raske rääkida kümneprotsendilisest tarnehäirest, seetõttu on oluline, nagu selles raportis ka viidatakse, regionaalse häireolukorra tunnistamine, aitäh. härra Antsi suur tänu, proua president, härra volinik Oettinger, ka mina omalt poolt tahaksin tervitada siin raportöör Vidal Quadras, tegemist on väga olulise raportiga. me kõik ju teame seda, et Euroopa jaoks energiavarustus väga oluline küsimus, mikrofon palun kõnelejale. me peame mitmekesistama oma tarneallikaid ning leidma ka poliitilised ja finantsressursid äh, selle jaoks. Euroopa energiatarnekindluse võti äh, peitub äh, siseste ühenduste toestamises ning võimaluses tagada vastassuunavood ja loomulikult väga oluline on tagada solidaarsus liikmesriikide vahel energiavarude jagamisel. tuleb jätkata arutelusid Euroopa energiaühenduse osas, suur tänu. suur tänu, härra Entšu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 on ette nähtud sätted, mis käsitlevad energiaalast solidaarsust, on võimalik kasutada õiguslikke instrumente eh, selleks, et tagada solidaarsuse ülesnäitamine kriisiolukorras. dokument, mis läheb hääletamisele, on väga kaugel sellest auahnest esialgsest variandist, aga tagab siiski kriisimehhanismide korraliku toimimise kriisikollar. ma arvan, et me oleme jõudnud jõudnud kiire kompromissini ja äh, seda nõukoguga ning seda tuleb kõrgelt hinnata. ma tänan meie raportööri äh, Vidal Quadrast, kes algusest peale on olnud väga avatud või mitmesugustele lahendustele, mis tulid meie kolleegidelt ning on üritanud leida kompromissi, mis on kõigile vastuvõetav. määrus on hea näide sellest, et Euroopa Parlament etendab väga tähtsat osa institutsioonide vahelistes võitlustes ning on ka piisavalt julge lahendusi välja pakkuma mis näinuks ebareaalsed varem. proua Hertsog, palun. gratulálok a suur tänu, proua president, ma tahan avaldada tunnustust volinikule ja parlamendile koostöö eest selle väga tähtsa dokumendi kallal. ma arvan, tegemist on õige sammuga õiges suunas, aga samas on väga selge, et õigusakt on lihtsalt eeltingimus investeeringutele. meil on vaja üle-euroopalisi investeeringuid, meil on vaja tagada, et meil on rohkem raha nendel eesmärkidel, sest nii meil õnnestub ära hoida kriisid tulevikus. see õigusakt annab tunnistust sellest, et me tahame solidaarsust, koostööd ja see võimaldab meil nüüd tagada, et Euroopa Liidu kodanike vajadused paremini arvesse lähevad. meie, sotsiaaldemokraadid Ungaris tahame hea seista energiavarustuskindluse eest Euroopas, aga Ungari valitsus paraku on väitnud, et Ungari tahab olla täiesti sõltumatu energiavarustuse vallas. ja varasemal ajal on sellised väited olnud ekslikud ning ka seekord. proua Pasku, palun üks minut. kahe tuhande kuuendast aastast peale, kui esimene Vene gaasi eh, varustushäire toimus, on energia meie päevakorras esiplaanile lihkunud ja tihtipeale ei ole see mitte ainult majandusküsimus, käib ka poliitiline küsimus ja mõjutab oluliselt Euroopa Liidu välispoliitikat ning tema rahvusvahelist seisundit. vaatamata sellele, et tege-, mõistetakse mm, kõike seda, samas praktikas Euroopa Liit ei suuda peatada oma suurenevat sõltuvust energia äh, impordist ja kõik see on seotud poliitiliste päevakorra ka ja üritatakse ära kasutada Euroopa Liidu äh, delikaatset olukorda oleks vale öelda, et äh, ei ole praegu energiavarustuskindlustussüsteemi olemas, ta on olemas, aga ta paraku on individuaalne, mitte kollektiivne. iga Euroopa Liidu liikmesriik tahab iseennast kaitsta ja mõtleb iseenda varustajate peale ja tihtipeale ollakse valmis ka karmilt konkureerima teistega selle pärast. ma tänan ja lõpetuseks proua Savella saab sõna. Te juba olete sõna saanud, nii et lühidalt palun. ma tänan, proua president arvestades, et paljud meist siin kojas on rääkinud Nabukost, siis tegemist on väga tähtsa projektiga Euroopa Liidu energiavalitsuskindluse seisukohast, nii et ma tahan paluda volinikku, kui ta võiks konkreetselt öelda, milline seis on Nabukoga praegu ja mida on ära tehtud. ma tänan. Äh, tänan. härra volinik, te võite nüüd kokku võtta meie mõttevahetuse ja härra Vidal Quadras rohkem sõna ei võta, nii et teie olete see, kes lõpetab. suur aitäh. gaas ja gaasiladestus debatt on saanud järjekordselt edasise hoo ja kujutab endast osa energiavarustuspaketist tervikuna meie jaoks on tegemist väga olulise energiakandjaga, isegi siis, kui silmas pidada fossiilsete energiate kasutamist. Euroopa on täna eh, gaasi ja, ja naftatarnetest sõltuv. meie jaoks on oluline energiat tõhusalt kasutada ja mitte seda raisata. järgnevatel kuudel peame sellest tõsiselt rääkima. täna räägiti siin Euroopa Energiaühenduse loomisest. ma leian, et Euroopa Liit kujut-, peab endast tulevikus kujutama senisest solidaarsemat energiaühendust ja peab liikuma selles suunas, kuid ma leian, et järgnevatel aastatel tuleks kasutada öö, äh, senisest efektiivsemalt olemasolevaid võimalusi ja instrumente, muuhulgas äh, seda, mis on sätetatud artiklis ükssada üheksakümmend neli selleks, et tagada energia siseturul äh, gaasi senisest efektiivsem kasutamine. meil me peaksime loobuma praktikast, kus me pühapäeviti eh, peame pidulikke kõneseid, kuid esmaspäevast laupäevani tegutseme sellele vastu. me peame eh, jõudma nii kaugele, et koos liikmesriikidega ühiselt liikuda uue õigusliku aluse, see tähendab ka Euroopa energiaühenduse loomise suunas me peaksime eh, kasutama ära võimalusi eh, Balkani piirkonda, Magribi, aga ka Ukrainat ja Moldaaviat selleks, et kaasata neid võimalikku tulevasse Euroopa energiaühendusse minu käest küsiti, milline on minu energia gaasituru prognoos. Eh, selleks, et esitada mitmeid alternatiive tuleviku arengute suunas kuni aastani kaks tuhat viiskümmend. kui me silmas pidada, et tegemist on siiski liikmesriikide pädevusse kuuluva küsimusega, siis saame me igal, peame me siiski igal juhul arvestama sellega, et me me sõltume paljusteski tulevastes otsustes poliitikast ja nende otsustest kuid vaatamata eh, sellele me peame arvestama, et praegune gaasivajadus on nelisada tuhat miljardit eh, kuup, eh, kuupmeetrit aastas ja ilmselt see gaasivajadus kasvab. mil määral, see on tegelikult tõeliselt oluline küsimus ja me peame looma selle gaasivajaduse rahuldamiseks rahuldava infrastruktuuri me peame arvestama sellega, et meil on praegu gaasiallikaid, eh, tarneallikaid, eh, mis, mille mm, varud lõpevad viieteistkümne aasta jooksul, näiteks Holland. me peame arvestama sellega, et meie sõltuvus Venemaast ilmselt suureneb, Venemaast, kes praegu öö, eh, toodab maailma gaasist kahekümne, kakskümmend viis protsenti, kuid öö, me peame arvestama ka sellega, et äh, Lõuna-Euroopas äh, äh, Bulgaarias, Rumeenias ja nii edasi tekib üha enam põhja-lõuna vastasseis. seetõttu me peaksime vaatama palju enam lõuna poole Alžeeriasse selleks, et gaasitarned mitmekesistada, samuti me peaksime vaatama eh, kehi, Kesk- ja Lähis-Ida suunas, siis kui me räägime veeldatud maagaasijaamade ja ladude loomisest. ja nüüd, mis puudutab Venemaad, siis eh, ju aastaid kestab eh, Euroopa ja Venemaa vaheline energiadialoog meie Eh, sõltuvus tegelikult ei ole nii ähvardav, kui eh, tun-, eh, kui tundub, sest kui meie, Euroopa, finantseerime kuni viiekümne protsendi ulatuses Nord Streami rajamist ja toimimist, siis järelikult on meil ka oma sõna öelda, mil määral ja mil, mis ulatuses peab Venemaa pool meiepoolseid gaasitarneid, meie, meiepoolseid nõudeid gaasitarnete osas täitma me oleme üksteisest vastastikku sõltuvad ja see vastastikune sõltuvus ei jäta ruumi sellele, et meilt midagi välja pressida. meie jaoks on oluline eh, olemasolevaid gaasivõrgustikke eh, laiendada selleks, et ei suureneks meie tehniline sõltuvus Venemaast. kui tegemist on äh, Äh, Vene gaasiga, siis tuleb silmas pidada, et me peame tegema kõik selleks, et venelased oleksid meie partnerid, selleks, et venelased kauplesid, kauplesid oma gaasiga meiega, aga mitte kolmandate riikide gaasiga. me peame vaatlema Venemaad kui partnerit, aga me ei tohiks Äh, jätta venelastele võimalust kaubelda meiega kolmandatest riikidest pärit gaasiga. sest kas näiteks Norrast ei tule ju ka gaas meile üle Venemaa, Norrast tuleb meile otse ja see tähendab seda, et me peame tulevikus tegema kõik selleks, et ehitama välja ühendusteid, mis on võimalikult otsesed ja selleks, et me, et niisugused gaasitarned ei liiguks üle eh, venelastega läbirääkimiste pidamise laua. kui me räägime Austriast, Ungarist Aus, eh, Poolast, eh, Rumeeniast, siis me oleme valmis ühiselt leida koridor, mis vastab Euroopa huvidele. see on väga oluline kui me suudame olla üksmeelselt, kui me ei eh, lähe nende pakkumiste hõnge, mis ei vasta Euroopa huvidele, siis meil õnnestub see saavutada. mis puudutab Nabucot, siis see on meil tõeliselt päevakorral, järjekordne nõupidamine on meil esimesel oktoobril. otsuse, lõpliku otsuse langetavad investorid kuid me saame avaldada oma seisukohti liikmesriikide nimel läbi rääkides Türgi, Aserbaidžaani, Türkmenistaniga. ma leian, et Nabucco osas oleme hästi edasi liikunud. ja siis küsimus investeeringutest. ma luban teile, et iga euro, mis Euroopa Liidu eelarves otsustatakse Äh, nende väljaehitamise nimel kasutada, saab ka selle nimel ära kasutatud. mida enam me kulutame raha äh, infrastruktuuri jaoks, seda, seda äh, suurem tõuseb sellest tulu seetõttu ma tahaksin kõiki teid ka tänada selle toetuse eest, mille te olete avaldanud äh, komisjoni tööle, ühistööle koos parlamendiga selleks, et saata liikmesriikidele selge e, energiavarustuskindluse sõnum ja näidates ära selle, millised võiksid olla meie edasise arengu teed. tänan. ma tänan härra volinik ja sellega me oleme selle mahevahetusega lõpule jõudnud. hääletus toimub keskpäeval. nüüd, kallid kolleegid, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde meie